Cari colleghi, eh, dichiaro austatud eh, kolleegid, kuulutan Euroopa Parlamendi eh, sessiooni taas avatuks, mis kolmeteistkümnendal veebruaril eh, peatati ning äh, kutsun äh, parlamendisaadikuid üles, eriti võttes arvestades äh, sellega, et meil ei ole siin täissaaliga tegemist, palun istuge hajali rohkem, olge teine, teisest veidi kaugemal, nii palju kui see võimalik on ja seda siis tervishoiukaalutlustel. kolmeteistkümnendal veebruaril lõpetatud või lõppenud istungjärgul heaks kiidetud tekstid on laiali saadetud teile. kas kellelgi on tähelepanekuid nende kohta? kui tähelepanekuid ei ole, siis on protokollid heaks kiidetud. mõned teadaanded ka. kuna austatud Mart Cathy valiti Iiri parlamendi saadikuks, teatab Euroopa Parlament äh, sellest, et tema ametikoht on kaheksandast veebruarist äh, aastast kaks tuhat kakskümmend vabanenud äh, vastavalt meie kodukorrale ning Iiri ametivõimud on mulle teada andnud härra Chris McManuse valimisest McMcCarthy asendajaks Euroopa Parlamendis ja see otsus jõustub kuuendast märtsist kaks tuhat kakskümmend, tervitame uut kolleegi ja ütleme talle, et tal saavad olema kõik parlamendisaadiku õigused, õigused, äh, mis on kodukorrale äh, vastavalt ette nähtud sotsiaaldemokraatlik äh, Renew ja Roheliste fraktsioon on mulle andnud teada mingitest teatud muudatusotsustest seoses komisjonidesse ja delegatsioonidesse nimetamisega. Need otsused lisatakse tänase istungi protokollile ning jõustuvad nende väljakuulutamise hetkest esimeste konverents on mulle andnud eh, komisjoni esimesel konverentsil on mulle andnud teada, et ei ole vastuväiteid agrikomisjoni soovitusele mitte olla vastu delegeeritud õigusaktile vastavalt kodukorra artiklile sada üksteist lõige kuus. soovitus on kõigile kättesaadav ka täiskogu veebilehel ja kui kahekümne nelja tunni jooksul ükski fraktsioon või vähim nõutud arv saadikuid ei esita vastuväiteid, on soovitus ka heaks kiidetud. vastasel korral aga pannakse see hääletusele liigume nüüd edasi meie päevakorra juurde austatud kolleegid nagu äh, andsin teile neljapäeval teada, siis äh, selle nädala täiskogu istungjärk leiab erakorraliselt äh, aset siin Brüsselis force majeure tingimuste tõttu langetasin selle otsuse meditsiiniteenistuse aruande kohaselt ning see aruanne põhines Covid-19 ehk siis koroonaviiruse ähm, olukorra tõttu ning sellest tulenevalt äh, öeldi, et äh, täiskogu asetleidmine Strasbourgis äh, tooks kaasa suurema ohu meie tervisele ja kohaliku elanikkonna tervisele ning langetasin selle otsuse omalt poolt seetõttu, et vastasel korral ei oleks olnud võimalik tagada täiskogul osalejate turvalisust ja heaolu ja seetõttu langetati see otsus täiskogu siin Brüsselis pidada ja seda tehti selleks, et parlamendi töö saaks jätkata jätkuda ähm, ja seadusloomeline töö saaks ka sekkumatult edasi toimida. ja tahaksin tänada Prantsusmaa ametivõime ja kõiki neid, kes selles protsessis on olnud osalevad. koostöö eest tahaksin tänada parlamendi ja administratsiooni, kes juba mitmeid nädalaid hoiab pilku arengute peal praegusel hetkel on olukord väga keeruline äh, meie institutsiooni jaoks ning äh, kõik peavad äh, mõistma, kõik parlamendisaadikud, kõik fraktsioonid peavad mõistma, et oluline on kaitsta parlamendi tegevust, oluline on tagada see, et me saaksime jätkata demokraatlike tegevustega, meie valitsused ja Euroopa Liit nõuavad ohvreid meie mm, kodanikelt ja ka meie peame head eeskuju siinkohal näitama peame tegema omalt poolt kõike, eh, mis võimalik, selleks, et tagada eh, seadusloomelise tegevuse eh, jätkumine, oluline on tagada eelarvelise tegevuse jätkamine, võitlemaks Covid-19 vastu, toetamaks ka töökohti ja majandusi, mis praegu on väga suure surve all. aga oluline on jätkata ka oma tööga mm, roheleppe, rändeküsimustes, mitmeaastase finantsraamistiku küsimustes ja see kõik tähendab seda, et me peame oma tööd jätkama. meie mm, oleme äh, mõtetes nende äh, kolleegidega, kes on äh, keelualadel hetkel ja ei saa siia reisida ja võttes seda kõike arvesse, tahaksin öelda, et me peaksime järgima kõiki ametiasutuste suuniseid ja juhiseid, aga samal ajal peaksime proovima vaadata, kas meil õnnestub jääda Brüsselisse selleks, et reisimist vähendada, me teame, et ähm, reisimine, nagu on kindlaks tehtud, võib põhjustada haiguse levikut ja on murettekitav. ning ehm, ma tahaksin tänada kõiki eh, neid, kes Euroopas, üle kogu maailma eh, teevad oma tööd, täidavad oma ametikohuseid igapäevaselt selleks, et võidelda selle haiguse vastu, peatada selle levikut. ma olen veendunud, et kui me äh, oleme vastutustundlikud, äh, suudame me äh, oma ülesannete kõrgusel olla ning täna kutsusin kokku seetõttu erakorralise esimeste konverentsi, tahaksin tänada kõigi, kes kohale tulid seal osalemise eest ja me otsustasime muuta meie päevakorra äh, kinnitatud versiooni selleks täiskoguks ja seda siis järgnevalt. Äh, märtsi äh, päevakord seisneb ainult eh, homses koosolekupäevas ja see on struktureeritud järgnevalt üheksast kaheteistkümneni leiavad aset eh, komisjoni ja nõukogu avaldused koroonaviiruse küsimuses ja loomulikult me tahame, et parlament oleks eh, osaline selles võitluses selle haiguse vastu. pealelõunal vahemikus viisteist null null kuni kaheksateist null null leiavad aset nõukogu ja komisjoni avaldused teemal Mm, erakorralise nõukogu äh, järeldused kahekümnendast veebruarist kaks tuhat kakskümmend MFF-i teemal. ning äh, äh, pärast seda järgnevad nõukogu ja komisjoni avaldused teemal rändeolukord Kreeka-Türgi piiril ning Euroopa Liidu vastus sellele. Need äh, muudatused äh, kinnitati esimeste konverentsil ning äh, loomulikult, nagu kõik mõistavad, tahame meie, et parlament jääks avatuks, toimivaks, aga loomulikult äh, peame võtma tarvitusele kõik äh, ettevaatusmeetmed äh, ning äh, vähendama oma tegevust ainult olulise ja vajaliku miinimumini. ning sellega ma praegu lõpetan ja täiskogu jätkab oma tööd homme kell üheksa null null. suur aitäh kõigile koostöö eest!